see kannatlikkusega ka minu taotlusesse, aitäh. proua Toilsel, sellega pole probleemi, ärge muretsege. Läheme nüüd hääletuse selgituste juurde. Euh, Belder. Belderi raport, härra Fatuzzo. üks minut, tuletan teile meelde, härra Fatuzzo